Colleagues, uh, take your seats, thank you, it's a long vote. kolleegid, asuge oma kohtadele, meil on pikk hääletus ees Hey colleagues, everyone ready um...? kolleegid, kas kõik on valmis? aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus kaks tuhat kuusteist. raportöör, ma saan aru, ei soovi sõna, seega hääletame kohe. kõigepealt kompromiss üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud kompromiss viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud kompromiss üheksateist hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss seitse hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss üheksa hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss üksteist, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kaks, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud. kolleegid, olge tähelepanelikud, kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kolmsada üheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus nelisada kaks hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek nelisada neli hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud muudatus neli, kolm, seitse, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud muudatus kolm, neli, kolm, kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek nelisada kuuskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend üks, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, seitse, viis hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kaheksateist hääletus on alanud. lõppenud. lõpp, äh, vastu võetud muudatus neli, üheksa, kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, viissada kuus, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viissada kaheksa, ainult teine osa hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viis, kaks, kolm, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kompromiss seitseteist, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. muudatus viis, kaks, viis, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kak-, viis, kaks, seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud viis, kaks, üheksa, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatus viis, neli, seitse, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud muudatus viis, neli, kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud. muudatus viis, viis, seitse, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viis, kuus, kaheksa ja viis, seitse, kaheksa, need on identsed, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatus viis, seitse, viis, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud muudatus viis kaheksa üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatus viis kaheksa kaks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud viis kaheksa kolm, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. viis üheksa kolm hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viis üheksa kuus hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend viited äh, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend neli hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud kompromiss kakskümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, kompromiss kolmkümmend hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud kompromiss kolmkümmend seitse hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse ja sada kaheksakümmend kaheksa, need on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, kaheksa vastu, kolm erapooletut palju õnne, härra Engel! suur tänu, härra Engel! So now, colleagues, we move to the 20... ja nüüd, kallid kolleegid, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele täitmisele heakskiidu andmine üks uus kohvi oleks teretulnud. Äh, see kohvipalve küll ei olnud mõeldud mikrofoni, vabandab esimees. aga pole vast hullu, saame hakkama. Let's go straight to the vote um,, sorry. So report on the discharge, thank you very much uh,. Report on niisiis, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, raport Euroopa Liidu ametite kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta uh, Äh, härra Krisokonos, kas soovite sõna või võime kohe hääletama hakata? hääletagem kohe, ütleb härra Krisokonos, aitäh. hääletame muudatusettepaneku number üks, kes hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üks, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kümme, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend viis poolt, viis vastuhäält, üks erapooletu. Läheme nüüd edasi härra Krisokoonase järjekordne eelarve täitmisele heakskiidu andmine Europoli kohta, muudatusettepanek number üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. muudatusettepanek number üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek number kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, hääletus algas. vabandust, muudatusettepanek viisteist jäi vahele. ei, siiski, see langeb ära. kompromiss neli. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ka muudatusettepanek kaheksateist hääletus algas. kaheksateist. see osa, kus on kirjas, et tervitab Europoli tegutsemist, vastu võetud. kakskümmend ilma selle osata, kus on kirjas, et äh, kahetseb, et äh, avaldamine siiski sõltub. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend, avaldab kahetsust, et ja nii edasi. hääletus algas, muudatusettepanek kakskümmend, hääletus lõppes, tagasi lükatud. lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus lõppes vastu võetud nelikümmend kuus poolt, viis vastuhäält, üks erapooletu järgmine eelarveteadvisele heakskiidu andmine Eurojusti oma seekord kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kuus poolt, kuus vastuhäält, erapooletuid polnud ja nüüd siis Frontexi eelarve täitmisele heakskiidu andmine kompromiss üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek neli, see hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksa see osa, kus on notes in this regard and stuff, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algas. kompromiss viis. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. ja vastu võetud lõpphääletust no nimeline hääletus. nimeline hääletus, hääletus. Frontexi lõpphääletus, nimeline hääletus. lõpphääletus, hääletus lõppes nelikümmend kaks häält, seitse vastu, kolm erapooletut. kas Rahvapartei üritab minuga suhelda siin? ei, Claude, kui sa, kui sa ei räägi mikrofoni, sellepärast et sa võtad nimekirja, siis me ei kuule sind. aa, ma mm. esimees, suur tänu ma tean, et sa räägid äh, Rahvapartei nimel. kas sa soovid, et ma räägiksin kõvemini? räägin siis kõvemini ja katsun oma kõne suunata mikrofoni, ehkki ka mina ju hääletan samal ajal, aga ähm, katsume hakkama saada. katsun äh,, katsun rääkida kõvemini, ma arvasin, et ma rääkisin õige tooni, hääletooniga. ja nüüd siis lähme edasi narkootikumid oi-oi, ajasite mul hääletusrütmi sassi, Toomas, mul läks ennem nii hästi. nüüd Põhiõiguste Amet. ja, ja eelarveteate heitmisele heakskiidu andmine, muudatusettepanek number üks ja nüüd räägin valjemini. ja mikrofoni. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss viis hääletus algas. vabandan, siiski muudatusettepanek kümme hääletus algas. muudatusettepanek kümme kordab esimees. ma ei kuule teda enam, anarhia on nüüd tekkinud, hääletame lihtsalt muudatusettepanekut kümme kordab esimees. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ma räägin ikka tavalise hääletugevusega, nii ei saa. kompromiss viis, hääletus algas. vot, no näete nüüd, mis juhtus. muudatusettepanekud kaheksa ja üheksa. hääletus algas <laughs> okay, the and that's um, carried. vastu võetud. kompromiss viis. kompromiss viis. kompromiss viis. kahtlusnoot hääles, hääletus on nüüd alanud. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus hääletus lõppes ja vastu võetud nelikümmend kolm hääletas, seitse poolt, seitse vastu ja üks erapooletu. ja nüüd siis äh, Euroopa Narkootikumide ning Narkomaania Seirekeskuse eelarve heakskiit, muudatusettepanek üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viis, hääletus algas. lõppes vastu võetud. kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja lõpphääletus on nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend viis poolthäält, viis vastu, üks erapooletu. ja nüüd siis hääletame äh, õiguskoolituse ametit, äh, muudatusettepanek üks, hääletus algas. hääletus lõppes. hääletus tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek äh, kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nelikümmend kuus poolthäält, viis vastuhäält, üks erapooletu. järgmisena hääletame eelarve täitmisele heakskiidu andmist äh, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametile, kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viis hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena EU lisaeelarvele teat-, heakskiidu andmine järve täitmisele, kompromiss üks. hääletus algas, kompromiss üks, hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, hääletus algas. vabandust, vabandust, kompromiss neli jäi vahele kogemata. hääletame seda, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, hääletus algas. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viisteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas. vastu, hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus on nimeline hääletus hääletus lõppes, vastu võetud nelikümmend viis häält, kuus vastu, erapooletuid ei olnud ja läheme edasi. Euroopa Andmekaitse Inspektori eelarvele täit-, eelarve täitmisel heakskiidu andmine, kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kümme, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus lõppes nelikümmend kuus poolthäält, kuus vastuhäält, erapooletuid ei ole, vastu võetud. ja nüüd siis Euroopa Liidu üldeelarve, komisjoni eelarvele heakskiidu andmine. muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kolm, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss üks, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üks, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõpphääletus on nimeline hääletus hääletus algas. vastu võetud. nelikümmend viis poolt, kuus vastuhäält, üks erapooletu, suur tänu, härra Krüsi Konnus töö eest. suur tänu teile kannatlikkuse eest, hääletus on seega käesolevaga lõppenud. Um, nüüd teeme pooletunnise pausi ja siis toimub meil um, kinnine koosolek neile, kes soovivad osaleda, kes ei soovi, neile soovin ilusat nädalavahetust!